Good afternoon, colleagues. Um... tere homm-, päevast, kolleegid, alustame nüüd. If we could please note uh, colleagues on the first. kolleegid, e, esimene päevakorrapunkt, koordinaatorite soovitused viiendast oktoobrist e, esitatakse vastuvõtmiseks homme kell viisteist null null. nii et ma tahaksin uuesti öelda, et äh, koordinaatorite otsused äh, viiendast oktoobrist esitatakse homme kinnitamiseks kell viisteist null null, vahetult enne seda, kui me hääletame. ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis on päevakord niimoodi vastu võetud. edasi päevakorrapunkt number kaks, äh, meie keelerežiim täna horvaadi ja mm, iiri keeles täna ei ole ja ka homme tõlget kahjuks koordinaatorite soovitused vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis kirjalikult võtsid koordinaatorid vastu eelarvekomisjoni kirja seoses eelarve, paranduse eelarve eelnõuga number seitse üldeelarvest kaks tuhat viisteist, mis puudutab äh, paindlikkusinstrumendi kasutamise võtmist rändeolukorrast tulenevalt. teised koordinaatorite soovitused äh, võetakse siis äh, vastu, nii nagu öeldi, homme ja nagu koordinaatorid ka kokku leppisid, on tulemas erakorraline libekomisjoni ja eelarvekomisjoni kohtumine rände ja pagulasküsimuses üheksateistkümnendal oktoobril kella kaheksateist neljakümne viiest kuni kahe, kahekümne kolmekümneni saalis Jan kuus kaks. neljas punkt, rahvusvahelised kokkulepped, teave vastavalt artiklile kakssada kaheksateist aluslepingutes minuni on jõudnud nõukogu otsus, äh, mille eesmärgiks on seisukoha võtmine Euroopa Liidu ja Cabo Verde vabariigi vahel. see puudutab lepingut lühiajaliste viisade kohta, et see äh, vabadus laieneks siis Cabo Verde kodanikele. ja tuletaksin veel meelde, homme me hääletame kell viisteist null null ja hääletusaeg on ette nähtud viisteist null nullist kuni seitsmeteist null nullini, nii et palun võtke hääletuskaardid kaasa. päevakorrapunkt number kolm nüüd aga, nimelt õigusabi siis kahtlusalustele või äh, süvalustele vastavalt Euroopa vaestamisordenit kohaselt. raportööriseks on Tõnis de Jong, see ettepanek puudutab siis õigusabi äh, nendel kahtlustatute puhul, kellelt on võetud nende vabadus ja Deniss äh, de Jong räägib siis sellest, millised on olnud läbirääkimistega, äh, kuidas on läbirääkimised läinud, härra de Jong, teil on sõna, palun. Ja, we hebben tien minuten, dus ik zal het kort houden. Maar het kan ook wel kort, want we hebben eigenlijk uh, nog niks bereikt. Aitäh, härra esimees. Ma saan teha lühidalt sest äh, saavutanud päris palju, ei ole palju saavutanud ja seega pole ka palju rääkida. Äh, võin vaid öelda, milles on probleem. Äh, Euroopa parlament toetas laia reguleerimise ala, see on täiesti selge, me otsustasime selle kasuks. me ei soovi lähtuda sellest, et protsessi kulud teid hakatakse hüvitama alles siis, kui vabadus on juba võetud, ei, me soovime teistsugust lähenemist, me äh, soovime äh, ettenägelikumat lähenemist ning äh, nii hästi selles direktiivis kui ka eelnevates direktiivides peaks olema ühtne seisukoht, see ei kattu nõukogu seisukohaga. nõukogu soovib siin täiendavaid piiranguid ette võtta, see ei ole meie jaoks midagi uut. on ka teatud tehnilisi probleeme üksikutes punktides. kui reguleerimisala probleem on lahendatud, siis on hõlpus lahendada ka kõiki muid probleeme siis oleme me valmis ka teistes punktides paindlikud olema, kuid hetkel on kõik kinni jooksnud selle ühe punkti taha ning mul, nagu öeldud, mul on väga hea meel selle üle, et komisjon on aktiivne olnud, komisjon on võtnud seisukoha ka selles osas, milline peab olema õigusabi kvaliteet, millised peavad olema täpsemad tingimused, komisjoni soovitused on väga olulised üldse ning sama joont toetab ka parlament, nii et komisjon on meie pool. reguleerimisala on probleemiks, nagu öeldud viimastel kolmepoolsetel kohtumistel jõudsime selleni, et nõukogu peab välja ütlema, milles on tema probleemid. küsimus on muidugi ka kulutustes, kuid siin on ka juriidilisi aspekte liikmesriikidega lubati läbirääkimisi pidada, lubati esitada vastav dokument, selleks kulub rohkem aega siiski kui arvatud. järgmine kohtumine oli ette nähtud järgmiseks nädalaks, kuid Luksemburgi eesistuja teatas nüüd, et kolmepoolsed kohtumised, kolmepoolne kohtumine leiab aset tõenäoliselt alles novembris mõistlik on siiski oodata ära selge dokument nõukogult, mille põhjal on võimalik edasi liikuda. siinkohal pole vaja korrata, mis esimese kahe kolmepoolse kohtumisega juba saavutatud on. leidis aset ka kohtumine variraportööridega ning me peame hääletama selle üle, kas me saame toetada äh, praegust teksti, kuid nõukogult meil praegu veel ei ole, seda niisiis me peame jääma oma seisukohale ning äh, dokument, mida me nõukogult ootame, äh, seda me muidugi arutame variraportööridega ning siis me vaatame, kas sellest saab, äh, kas sellest on hea lähtuda, kas on veel mingisuguseid täiendavaid aspekte, mida arutada, kuid meil tuleb arv-, arvestada muidugi ka sellega, et Eh, Luksemburgi eesistuja võtab Holland asjaajamise üle, Holland on sellesse küsimusse alati väga skeptiliselt suhtunud, kuid äh, me loodame siiski edasi liikuda enne, kui eesistumise võtavad üle riigid, kellel selle asja vastu üldse mingit huvi ei ole. Eh, niisiis on ikkagi Hollandi eesistujal väga suured lootused, aitäh! suur tänu, härra De Jong! ja järgmisena härra Michel, palun, samal teemal. suur tänu, esimees, teen väga lühidalt. ma arvan, et me peame täielikult jää-, jääma järjekindlaks ja et see direktiiv lähtuks kõikidest Euroopa väärtustest. meie seisukoht peab olema järjepidev, sidus ja see puudutab täiendavaid samme, samme Euroopa karistusõigustikus kus on äh, erisusi ja me peame tugevdama usaldust liikmesriikide suhtes, lähtudes Euroopa Liidu õigusest. teiseks, meie seisukoht äh, puudutab kahte tasandit, ühest küljest inimene, kellel ei ole piisavat vahet, vahendeid selleks, et tagada juurdepääs õigusabile, äh, samas kui talt aga vabadus ära võetakse. teiseks me peame tagama erapooletuse eh, kohtualluvuse suhtes, sõltumatuse, kes selle otsuse teeb, eh, peab olema ka jõuliselt kaitstud ja meil on vaja selles osas selgemat seisukohta nõukogult. Need on need punased eh, lõngad, mis puudutavad kaitseõigust ja me peame Euroopa kodanikele näitama Euroopa poliitika otsest mõju nende elule ja me peame olema järjekindlad ja jääma oma seisukohtade juurde, aitäh. suur tänu, härra Michel. ja ma oleks pidanud nimetama, et te olete ALDE äh, variraportöör selles osas ja Birgit Sippel, palun, äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör. suur tänu mina saan teha väga lühidalt, kõigepealt mul on väga hea meel selle töö eest, mida tennis koos variraportööridega on teinud, lisaks sellele ka, mis puudutab kolmepoolseid kohtumisi nõukoguga, ma toetan teda, öeldes, et me peame tõesti need soovitused raportisse sisse lisama, sellel on laiem mõju, kui me räägime tasust, mis alati puudutavad meie vaidlusi nõukogustega, aga kui see puudutab kodanike kaitset, ja sellega seonduvaid kulusid on see väga oluline, aga samas teistes valdkondades kulutame me miljoneid ja miljoneid, seega me peaksime siinkohal väga selgesõnalised olema. ja kindlasti on sellele toetus, et ei ole mõtet, et on küll õigus õigusabile, aga need, kes selle eest maksta ei suuda, ei saa seda õigust äh, rakendada ja selles osas on meil väga tugev seisukoht ja ma toetan seda, mida Tõnis ütles kui me mingisuguse kompromissini läheme, siis on meil vaja selgeid äh, väiteid nõukogu poolt, aga samas ei ole me kuulnud, miks pagana pärast äh, on siin äh, midagi ette nähtud, me oleme väga konkreetsel seisukohal ja loodetavasti nõukogu suudab omalt poolt midagi pakkuda, miks nad on eriarvamusel, selleks et me saaksime sügavama arutelu tulevikus pidada aga senini jääme me selgelt oma seisukoha juurde äh, variraportööridena, aitäh! suur tänu, Tõnis, kas sul on midagi veel lõpetuseks lisada, palun? no Verhom, äh, hea kord, voorzitter, äh, ik jah, ma saan teha lühidalt. nagu öeldud, mul on väga hea meel variraportööride toetuse üle, ka nende üle, keda hetkel kohal ei ole, me oleme tõeliselt hea meeskond ühtse arvamuse äh, me töötame välja ja esindame seda kindlasti nõukogu ees ning ma usun, et järgmisel korral on mul teile paremad uudised, aitäh! tänu, lähme nüüd neljanda punkti juurde, mis puudutab kohtuotsust äh, Maxim Lagense äh, andmekaitsevoliniku vastu. me kõik oleme sellega väga tihedalt seotud olnud, nüüd kuulame õigusteenistuselt äh, kohtuotsust kuuendast oktoobrist ja sellega seonduvast ja annan kohe sõna härra Kajolale või siis pigem härra Moor saab selles küsimuses sõna, palun. suur tänu, esimees, ja ma arvan, et kõik teavad, milline on see kohtuotsus eelmisest nädalast. Euroopa Kohus äh, otsustas, et äh, komisjoni safe harbor äh, lahendus ei ole pädev ja see puudutab ka äh, direktiivi üheksakümmend viis kolmkümmend kuus ja et õigusasutustel peab olema alati võimalus uurida andmeid ja me tahaksin kindlasti selle kohta sisuliselt üht-teist öelda. nagu te teate, siis see puudutab isikuandmete edastamist Euroopa Liidu kodanike osas äh, USA-le. Äh, Austria kodanik äh, Maximilian Schrems pöördus Iirimaa andmekaitsevoliniku poole sellega, et seoses NSA paljastustega ei ole tagatud andmete turvaline kasutamine ja samas komisjon ütles, et selle kohta on juba otsus olemas et tegemist on äh, turvaliste andmete edastamisega, sest äh, vajalik kaitse on ta-, tagatud vastavalt äh, sellega seonduva direktiiviga. härra Šems pöördus Iirimaa kohtusse ja see jõudis nende kõige, kõrgemasse kohtuastmesse ja kohtunik otsustas selle teema saata Euroopa kohtusse selles osas, kuidas tõlgendada direktiivi lähtuvalt äh, hartast ja e, nii sündis e, kohtumenetlus. tahaksin rõhustada, et Iirimaa kohus ei palunud Euroopa kohtult e, otsust Safe Harbori lahenduse kohta, aga lõpuks see siiski tehti, otsus otsustas seda teha ja ma selgitan, miks, miks nad ise seda oma tahtest tegid. ma selgitasin, miks Euroopa Parlament sellega seotud oli parlament äh, edastas selle kohta tähelepanekud, nagu te teate, siis umbes aasta tagasi käisin ma siin ja see teie komisjon toetas äh, lahkelt meid. parlament äh, sekkus selleks, et tagada, et direktiivi korrektselt ähm, lähtuvalt hartast tõlgendatakse. kohus on tõlgendanud direktiivi, et see on hartega, hartaga kooskõlas et äh, siin mingit küsimust ei ole, kohus mingil määral ei seadnud küsimuse alla seda, kas see direktiiv on äh, hartaga kooskõlas. Äh, see on tagatud ja seetõttu komisjoni otsus ei ole pädev, sest kohus otsustas, et komisjoni otsus ei ole vastavuses ei direktiivi ega hartaga. ja üldine märkus ilmselge on, et see juhtum läks käsitlemisele tänu sellele, et üks kodanik äh, selle teema tõstatas, kui Max Schrems ei oleks Iirimaa andmekaitsevolinikule poole pöördunud ja pärast seda, kui äh, selle käsitlemisest keelduti, kui ta ei oleks seda kohtusse kaevanud, siis safe harbor oleks senini äh, kehtiv ja väga oluline on siinkohal ka rõhutada, et Iirimaa kohtunik, kes menetles seda teemat, otsustas selle edastada Euroopa Kohtusse. Äh, kohtunikul ei olnud seda kohustust, aga ta otsustas seda teha, Iirimaa kohtule oli tegemist väga olulise teemaga ja seega oli vaja see kohe Euroopa Kohtus lahendada ja seega peaks võib-olla siinkohal tänama kõigepealt härra Shamesi, aga ka Iirimaa kohtusüsteemi sellest, et see Euroopa kohtusse saadeti ja mis viis sellise olukorrani, kus me praegusel hetkel oleme. Euroopa Komisjon ja Iirimaa andmekaitsevolinik ei suutnud põhiõigusi ise tagada, kohus tundis, et ta peab sekkuma selleks, et kodanike õigusi kaitsta ja seda peab ka võib-olla sellest vaatenurgast käsitlema ja ma loodan, et Euroopa Parlament on täitnud positiivset rolli, eriti toetades nägemust, et äh, nii direktiivid, komisjoni otsused, kõik äh, Euroopa õigussätted peavad olema kooskõlas hartaga. ja nüüd äh, esimene sisuline osa sellest otsusest ja mis on ka võib-olla kõige olulisem, meelde peab tuletama seda, et kohtu põhjenduses oli ära toodud, et kõik äh, lähtub harta põhimõtetest. ja sellest, et Euroopa õigusruumis äh, põhiõigused, mis hartas on äh, välja toodud, peavad olema täielikult austatud, sealhulgas nii direktiivid kui ka otsused peavad olema käsitletud sellega kooskõlas, kui seda nii ei tehta, siis see reegel kõrvaldatakse kohtu poolt ja nii ka läks praegusel juhul direktiiv oli küll kooskõlas hartaga, seega kohus mingil määral äh, sel, seda direktiivi kehtivust ei käsitlenud, aga kohus leidis, et komisjoni safe harbor otsus ei olnud kooskõlas ei harta ega direktiiviga äh, ja tõlgendades harta valguses. ja seega kohus ütles, et safe harbor otsus ei ole kehtiv väga lihtne on öelda, et hartat saab rakendada, aga, aga samas mis tasandi äh, kaitse sellega peab äh, tagama? kohus on väga selgelt öelnud, et nii harta kui ka direktiiv soovivad tagada kõrge tasemega kaitse ja see on võib-olla see võtmesõna, mida kohtu põhjenduses peab leidma, ehk siis kõrge tasemega kaitse see ei puuduta mitte ainult äh, selle tagamist Euroopa Liidus, aga kohus on ka kinnitanud, et see kõrgetasemeline kaitse on vaja tagada ka väljaspool Euroopa Liitu. ehk siis, kui andmeid edastatakse Euroopast äh, väljapoole, kolmanda, kolmas riik äh, ainult tagades vajaliku kaitse, saab tagada ainult sil-, juhul, kui selles riigis on kõrgetasemeline kaitse tagatud. kohus selgitas, et kolmandad riigid ei pea tagama identse kaitse Euroopa Liiduga, ehk siin mingisugune paindlikkus on, kolmandatel riikidel võib olla võimalus teistmoodi kaitsta andmeid, ka enesesertifitseerimine näiteks, nii nagu Safe Harbori puhul, teoreetiliselt oleks aktsepteeritav, aga kohus äh, leidis, et selleks, et tagada kõrgetasemeline kaitse, siis kolmas riik peab tagama võrdse kaitse. teine oluline nüanss on see, et kohus rõhutab, et kolmanda riigi äh, õigussüsteem peab tagama selle kaitse seal peab olema siseriiklik äh, seadusandlus või rahvusvaheline äh, kokkulepe, mis nõuab ametiasutustelt sellist käitumist, ehk siis ainult eraettevõtted ei saa äh, tagada sellist kaitset. ja see on üks põhjusi, miks kohus otsustas, et safe harbor ei ole piisav selles valguses ja seega põhjus, miks kohus otsustas kehtetuks tunnistada safe harbor lahenduse lihtne põhjus, miks kohus seda otsustas, puudutas seda, et kohus leidis, et see ei olnud isegi direktiivi võtmes piisavuse, piisavalt tõendatud. kolmanda riigi õigussüsteem peab tagama vajaliku kaitse, aga praegusel juhul komisjon seda ei nõudnud, komisjon otsuses ei toonud välja seda, et USA seadusandlus või õigussüsteem tagab piisava kaitse, seal on lihtsalt öeldud, et paika on pandud sertifitseerimissüsteem ja seetõttu Safe Harbor pidi kehtetuks tunnistatama, aga kohus ei piirdunud ainult sellega, vaid äh, läks isegi kaugema, kaugemale ja andis väga olulisi juhiseid, mida saaks rakendada kõikide juhtumite puhul. eriti, mis äh, puudutab kahte avaldust, põhimõttelist avaldust, kuidas hardat ja direktiivi tulevikus rakendada. esimene neist põhimõtetest, et kui kohus on abstraktselt öelnud, et äh, seadusandlus ei saa äh, õigustada massi jälgimist, massilist jälgimist ja siin ei räägitud mitte kolmandatest riikidest, vaid lähtepunkt oli selles, et seadusandlus Euroopa Liidus ei saa kunagi äh, massilist jälgimist toetada ja need on, need ei ole nüüd kohtusõnad, mida ta kasutas, äh, massiline jälgimine, sarnast sõnastust on kasutatud nii äh, Iirimaa kohtus kui ka teiste poolt, aga kohus ütles väga selgelt, et äh, määratleda konkreetsed tingimused, millest räägiti. kohus rääkis üldine juurdepääs kõigile sisule ja elektrooniline edastamine ja põhimõtteliselt puudutab see massilist jälgimist ja, ja see on tõesti eriline olukord ja põhjendus on selles, et kui Euroopa Liidus, liikmesriigis või Euroopa tasandil ei ole võimalik äh, seda takistada, siis ei, äh, ei võiks äh, tagada seda ka kolmandates riikides, juhul kui on näha, et sellisel tasandil selliseid tegevusi ellu viiakse. ja nii, nagu kohus ütles, siis läheb see vastuollu hartaga sest see puudutab inimese õigust eraelule ja seda ei saa äh, mingitel tingimustel aktsepteerida. teine põhimõte puudutas äh, õiguskaitsevahendeid ja kohus ütles, et hartas on ära toodud õigus äh, sellele kaitsele ja kui kolmas riik mingisuguseid õiguskaitsevahendeid ei paku selleks, et jõustada õigust kas ähm, andmekaitsele või eraelule, siis läheb see vastuollu äh, vajalike õigusvahenditega ja seega kahel põhjusel kohus on otsustanud, et kolmas riik põhimõtteliselt ei äh, saa pakkuda piisavat äh, kaitsetaset nii massilise jälgimise puhul kui ka siis juhul, kui ei ole tagatud õiguskaitsevahendeid kolma Euroopa Liidu kodanikele ja need kaks põhimõtet on äh, olulised äh, tuleviku suhtes. teine teema, mida kohus käsitles, millest räägin lühidalt, see on nagu oluline, see puudutas praeguse direktiivi tõlgendamist. kohus oli selles osas väga selge, et direktiiv mingil määral ei võimalda komisjonil piirata riiklike andmekaitseasutuste tegevust, komisjon ei saa seda teha kohus kinnitab, et Euroopa seadusandjad äh, komis-, äh, parlament ja nõukogu ei ole midagi sellist äh, kinnitanud, seega juhul, kui komisjon seoses artiklitega Safe Harbor otsuses, mis puudutab andmekaitseasutuste tegemist, siis komisjon läks oma volitustest kaugemale. ja teine põhjus, miks komisjon, miks kohus leidis, et Safe Harbor on põhjendamatu, ehk siis andmekaitseasutustel peab olema võimalus uurida sarnaseid juhtumeid. kohus lisas, et juhul, kui andmekaitseasutus leiab, et on mingisugune probleem edasta, andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse, siis andmekaitseasutus peaks saama äh, minna riiklikku kohtusse ja tuua, teha siis viide sellele olukorrale, mis viitab ka sellele otsusele, kus praegu me nägime, et ten-, siis Euroopa Kohus saab tunnistada komisjoni otsuse kehtetuks. ja selle kohta on kindlasti väga palju küsimusi, mis te soovite esitada ja, ja piirdun sellega ja olen hea meelega valmis vastama teie küsimustele. Su-, suur tänu, härra Müür. ma paluksin, et komisjon ütleks ka, et kuidas, kuidas nad kavatsevad sellele asjale vastata proua Jourova tahaksime me ka näha ja ma ütlesin talle seda eelmine kord, et me tahaksime teda kohe näha komisjoni ees, komisjoni täiskogu ees, mitte koordinaatorite kohtumisel, me tahame lihtsalt teada, mida komisjon kavatseb teha, et vastata kohtulahendile. nii et äh, teie küsimused jah, praegu on esimese faasiga küll tegemist, aga me tahaksime teada, mida komisjon kavatseb ette võtta annaksin nüüd aga sõna nendele kolleegidele, kes sõna on soovinud, pärast seda siis nõukogu ja komisjon ja õigustalitlus saab siis pärast vastata teie küsimustele, aga te olete kõik selle kohtulahendi ilmselt läbi lugenud, nii et äh, öelge, mis te siis poliitiliselt sellest arvate, parlament oli nii kaasatud sellesse kogu protsessi nii juriidiliselt kui ka poliitiliselt, et äh, meil kindlasti on midagi öelda ja kõigepealt siis sõna Jan Olbrichtil Albrechtil, vabandust, äh, suur tänu. kõigepealt äh, ma tahaksin toetada seda, mida ütles õigustalitus. Äh, Max Fremsi kohta, nimelt ilma temata ei oleks selline oluline kohtuasi ilmselt aset leidnud, see on kohtuasi, mis puudutab kõiki tarbijaid Euroopa turul ilma Maximilian Schremsita eh, ei oleks tagatud teatud küsimustes meie põhiõigused. tegelikult on ju neid rikutud viisteist aastat ja seega on väga oluline siinkohal välja tuua, et eh, loomulikult on kuskil midagi läinud viltu. kui on ikka nii, et eh, kohus peab võtma vastu otsuse, mis seab äh, safe harbori skeemi täismahus küsimärgi alla viisteist aastat pärast selle rakendamist, siis äh, ega see ei äh, heida väga head valgust Euroopa Komisjonile ja Euroopa Komisjon peab nüüd lihtsalt tunnistama minu meelest, et nende pädevusvallas on miski kuskil läinud viltu seda asja ei ole võimalik äh, nüüd aga ka kiiresti äh, lihtsalt plaastriga parandada ning äh, komisjon peaks tunnistama ka seda, et kohus oma otsuses tegelikult peab Ühendriikide kohtusüsteemi mitte pädevaks piisavat kaitset andma selles, selle direktiivi valguses. ja nüüd, kus kohtulahend on minu ees, ei saa ma ikka aru, et on inimesi, kes ütlevad, et eh, võtkem vastu siis safe harbor pluss mingisugune süsteem. kuidas on võimalik eh, Ühendkuningriik, Ühendriikide õigussüsteemi muuta komisjoni otsusega, see lihtsalt ei ole võimalik. kogu lugu ja ega rohkem ei olegi midagi selle kohtulahendi kohta öelda minu meelest. nii et äh, mingisugust safe harbor plussi ei saa olla praeguses kontekstis, arvestades praegust juriidilist konteksti. ja on ainult üks sõnum, mille me saaksime välja saata ja see on ka nüüd komisjoni ülesanne, äh, see kohe välja saata, kohe pärast lahendi tulemist, Serbia sõnum on suunatud meie partneritele Ühendriikide valitsuses, et nemad peavad nüüd midagi ette võtma, pall on nende värava poolel, mänguväljaku poolel ja äh, Euroopa seadusandja ei saa mitte kuidagi oma seadusandluse või aluslepingutega muuta nende süsteemi. Ühendriikide valitsus peab nüüd äh, sarnase kaitse tagama öö, oma süsteemis, nii nagu on see meil ja sealhulgas eurooplastele. mitte mingisugust muud võimalust ei olegi, ei ole mitte mingisugust muud võimalust sellele, et, et meie kodanikud oleksid ka seal niimoodi kaitstud, nagu nad on siin vastavalt üheksakümne viienda aasta direktiivile. seda silmas pidades peaks olema Euroopa Komisjoni reaktsioon äh, küll palju jõulisem, mina olen väga pettunud nende senises reaktsioonis, see oli ikka väga kehv ja ma olen täiesti veendunud, et ka meie tarbijad on äh, pettunud. loomulikult äh, ega see ei ole normaalne, et et kodanikud peavad tohutult raha, aega, närve ja ma ei tea, mida veel kulutama selleks, et komisjoni möödaminekuid korrigeerida. Äh, no kohtuniku juurde nad rahaga ei lähe, aga peavad endale advokaadid tellima, nii et nii-öelda Iirimaal endal kuskil seal advokaat võtta on kallis mäng ja pärast seda siis minna veel edasi Luksemburgi Euroopa kohtusse ja ka nüüd, kui <laughs> üks kodanik on kõik selle kadalipu läbi teinud, ei võta komisjon seda justkui nagu tõsiselt, minu meelest see on küll väga mm, kahetsusväärne ja pettumust valmistav. komisjon peab äh, nüüd äh, küll asjad endal korra, korra majja saama, sellepärast et äh, see asi on nüüd kivisse raiutud ja mina tahaks ainult aluslepingut, jah, muudetakse siin-seal, aga, aga see ei ole praegu realistlik, aga kohtulahendist tuleb lähtuda ja komisjon midagi ette võtma Kornelia Ernst, palun järgmisena. ja, äh, jah, suur tänu. kõigepealt, ega siin ei saagi muud midagi teha, kui öelda aitäh ja Austria tudengile Max Schrenzile, kes võttis kogu selle asja ette, mis tegelikult tundus täiesti lahenduseta olevat. kõigepealt tuleb aga öelda seda, et me nüüd näeme pärast selle otsuse langetamist, et eh, Iiri kohus peab nüüd omalt poolt samme võtma, komisjon eh, peab võtma oma seisukoha ning eh, oluline on see, mis on tegelikult õiguslikud tagajärjed. me teame, et Euroopa andmed ei ole kaitstud USA-s ning kui me kontrollime ka ükskõik kui palju, siis ikka ja jälle põrkume sama probleemiga kokku. see puudutab rahvuslikku julgeolekut ning see tähendab seda, et me peame Euroopa andmeid edastama a priori ning see ongi see probleem, mis nõuab lahendamist. ja kus on siin tegelikult väljapääs, me peaksime tegelikult alustama hoopis teist arutelu rahvusliku julgeoleku üle. USA seadusandlus on selline, et Euroopa andmed ei saa seal olla iialgi kaitstud ja kindlad, kuidas me sellesse suhtume, mida edasi teha. selles on küsimus, selge on see, et safe harbor on nüüd surnud, maha maetud, meil polegi vaja ka sellist direktiivi, mis on vastuolus meie kõige olulisemate põhiväärtustega ning meil on nüüd eh, siiski vaja pöörata tähelepanu veel ühele kolmandale asjaolule. andmekaitse osas on ka teistsuguseid lepinguid, mis näevad ette asjakohase kaitse ning minu jaoks on küsimus selles, kuidas on nüüd võimalik tagada see mõistlik kontroll andmete kaitsmise üle kuidas saab seda kontrollida, millised õiguslikud võimalused selleks on, kas meil on siin ka äh, Schensi abi vaja või leiame me siin ise lahenduse, see on oluline. me peame mõtlema, milline mõju on sellel otsusel ka teistele taolistele lepingutele. Um... suur tänu, Sofi Inenfeld. noh, äh, suur tänu eelmisel nädalal olin ma tunnistajaks äh, väga paljudele äh, vihastele segaduses äh, paanilistele reaktsioonidele kohtulahendile, aga tegelikult kohus tegi täpselt seda, mida nad peavadki tegema, lähtus seadusandlusest ja nüüd, kui kedagi üllatas kohtulahend või see, et safe harbor üldse seal äh, kohtus arutelul oli, on ilmselt koopainimene olnud viimased viisteist aastat ja ei tea üldse, mis maailmas toimub. sest et safe harbor on aastaid olnud äh, tõsiste, tõsise kriitika all, nii et äh, see ei ole kellelegi üllatus, ei, ei tohiks olla kellelegi üllatus ja ilmselge on ka see, et äh, meil tuleb ilmselt veel palju tööd ja aega kulutada sellest kohtulahendist tulenevale. aga nüüd ma tahaksin täpsemalt teada, mida see kõik tähendab. ALDE fraktsioon, minu fraktsioon on kirjutanud äh, Timmermansile, Jourovale ja Andromop-, Avramopolusele, me tahame teada, mida see tähendab PNR-ile, äh, TTIP-le, äh, avalikele hangetele, avaliku hanke ametitele Euroopa Liidus, kes osalevad pakkumistel mitte e Euroopa Liidu põhistele IT-teenustele, aga mida see kõik tähendab ka äh, Ähm, siseriiklikule seadusandlusele massi äh, jälgimisele. ma võiksin tuua mõned äh, näited, kaks-kolm, äh, kus see poliitika liikmesriikides sugugi ei vasta kohtu poolt loodud standarditele. ja nüüd veel mõned instrumendid, mille kohus eelmisel nädalal välja tõi safe harbori asemel, andke andeks, need ei saa safe harborit asendada, kui see oleks olnud võimalik, oleks seda viisteist aastat juba tehtud. nii et ilmselge on see, et mitte mingisugust alternatiivi ei ole. kõigepealt me peame aru saama, mis on kogu selle lahendi mõjud täielik, täies mahus ja mida me siis ette võtame meil on vaja mitte, meil on vaja mingisugust uut süsteemi, no minu meelest olgu ta nimi eh, Safe Harbor pluss või mis iganes, aga nagu ka teised kõnelejad on öelnud, on üks oluline element kogu selles asjas, nimelt et Ühendriikide ametid peavad ennast hakkama liigutama. asi on selles, et meie peame Atlandi-üleseid suhteid äh, teistsuguseks kui suhteid teiste riikidega, lähtume teistest standarditest, mõnikord on see poliitiliselt põhjendatud, aga ilmselgelt ei ole see kohtuniku jaoks mitte mingisugune argument, kohtunik lähtub ainult seaduse sõnast ja me ei saa siin pead liiva alla peita kohtulahendi äh, rakendamine ei ole mitte mingisugune valik, äh, vaid äh, see on kohustus, meil ei ole mitte mingisugust möödapääsu sellest, nii et kui me tahame jätkuvalt andmeid üle ookeani saata ja seda me ju tahame, me ei taha ju ometigi interneti äh, sisse müürida äh,, me ei taha ennast äh, eemaldada avatud majanduse ja avatud interneti võimalustest, aga ameeriklased peavad ka nüüd näitama, et nendel on huvi selle asja vastu ja peavad ennast liigutama, meil on ühtsed standardid, me räägime alati ühtsetest väärtustest, no kuulge, näidakem siis, et need väärtused tõesti on ühised. ja viimane märkus, härra esimees, me ei räägi siin mitte ainult äh, mingisugusest üksikust kohtulahendist, äh, andmekaitse osas, me räägime siin seadusandluse kvaliteedist ja meie haldustavast, meil on äh, volinik, kes vastutab äh, äh, parema õigusloome eest, praegu on tegemist kehva õigusloomega, oleks tagumine aeg liikuda edasi kehvalt paremale õigusloomele. Safe Harbor, kõik teadsid, et see asi on vildakas, ega kohtunik seda surnuks ei kuulutanud eelmisel nädalal, see on ammu olnud äh, surnud see asi ja me oleme seda surnud hobust kaasa vedanud endaga Äh, ja kohus lihtsalt ütles välja selle, mida parlament on mitu korda välja öelnud, andmete äh, salvestamine, selles on sama asi, seadusandlus on kehv ja väga paljud, eriti meie fraktsioon, sest et me olime sellele vastu hääletusel, teadsid, et see asi on jama ja et see seadusandlus on kehv ja äh, tegelikkuse proovikivile vastu ei pea. ja neid näiteid on teisigi, kus seadusandlus on kehv ja rakendatakse ka kehvalt. Volkswageni skandaal äh,, Äh, täpselt samamoodi on seda vähe, seda seadust valesti rakendatud, no FIFA on võib-olla teises kategoorias, aga põhimõtteliselt sama asi, äh, reegleid ei täideta. korruptsioonivastane strateegia, korruptsioonivastased reeglid Euroopa Liidus, kas see FIFA-s ei kehti või mida? kogu see asi on meie silme all toimunud ja meie jätame kohtunikele või veelgi hullem, kellelegi teisele äh, siis ülesandeks meid täie, tagasi rööbastele suunata nii et me peame asjale vaatama ka seadusandluse kvaliteedi prisma läbi, rakendamise ja üldise halduskultuuri läbi. ja nüüd ma lõpetan. härra esimees, me ei saa seda asja jätta üksiku jäärapäise julge kodaniku asjaks süsteemile vastu astuda ja me peame olema ka natuke kriitilisemad enda suhtes, mitte ainult näpuga näitama komisjoni ja nõukogu suunas ka meie, võttes vastu siin seadusandlust, omame kohustust võtta vastu vettpidav seadusandlus, nii et olgem ka enesekriitilisemad tulevikus, aitäh! suur tänu! üldiselt äh, ma, ma saan aru, et tegemist on tõesti tõsise asjaga ja kolleegidel on palju öelda, aga äh, natukene hakkame me ajakavast maha jääma. aga ma teeksin ühe vahemärkuse, proua Inendelt äh, rääkis sellest, et äh, mida komisjon kavatseb teha. eelmisel nädalal oli terve komisjoni kolleegium koos, äh, meie komisjon erinevalt teistest komisjonidest kuulub paljude volinike pädevusvalda ja me tõstatasime Safe Harbori kokkuleppe kui komisjoni ületava teema. me ei taha mitte ainult volinik Jourovat siin näha, vaid ka teisi, Oettingeri, Ansipit, Äh, nad peaksid olema teadlikud äh, sellest, et me tahame neid näha ja et me tahame neile oma seisukohad edasi öelda. me tahame, äh, et rea-, reageeriks komisjon kiiresti. järgmisena proua Lauristin. suur tänu! liituksin kõigi nendega, kes ütlesid seda, et see julge tudeng on võib-olla kaasa toonud revolutsiooni vähemalt meie äh, teades, aga võib-olla ka õigustikus, seadusandluses ja selles, mis saab edasi. ühtlasi arvan ma ka, et me ei peaks vaatama ainult seda, mis teeb Ameerika, nii nagu ütles Sofi. Nõukogude Liidus käi-, omal ajal käis ringi ana-, ana-, anekdoot, venelane ja ameeriklane kohtuvad, ameeriklased ütlevad, meie võime kritiseerida oma presidenti igal päeval ja venelased ütlesid, meil ka vaba, vaba maa, me võime ka Ameerika presidenti iga päev äh, sarjata nii et äh, natukene on praegu asjad meil ka siin niimoodi. meil on teatud raskusi selles, et äh, andmekaitse, inimõiguste küsimused, äh, andmete eda-, edendamine ja ja samas siis teiselt poolt sisejulgeolek, meil on siin augud sees ja praegu on kohus saatnud meile väga selge signaali me peame nendele asjadele vaatama natukene laiema pilguga. teisalt loomulikult me peame vaatama seda, mis toimub digitaalvaldkonnas üldiselt, pead tõstavad Hiina ja Venemaa teenusepakkujatena. ja seal on probleemid muidugi märksa tõsisemad. nii et ka seda ei tohi unustada. nii et äh, mitte pilku pöörata sellelt ja tõesti, minu meelest tegemist on revolutsiooniga meie mõtteviisis andmekaitse valdkonnas, suur tänu! suur tänu, härra Booni järgmisena, palun uh,! I will speak in polish, I am sorry. ma räägin poola keeles, vabandab härra Booni. minu meelest on see kohtulahend eelmisest nädalast eh, katalüsaator ja sellest tuleks näha katalüsaatorit, mis paneb meid õigeid lahendusi otsima. kõigepealt me peaksime nõudma seda, et ameeriklased tagaksid samasuguse andmekaitse nagu meie. komisjonil, nõukogul ja parlamendil on selged ülesanded, komisjon on praegu aruteludes Ühendriikidega Safe Harbori osas ja ka katusekokkuleppe osas. nii et loomulikult äh, peavad äh, ameeriklased selle äh, praeguse probleemi lahendama. Jan, ma mäletan, kui meil olid läbirääkimised Washingtonis, üritasime me rõhuda sellele, kui oluline on Ühendriikides seadust muuta eraelu puutumatuse osas. nii et võib-olla me peaksime saatma sõbraliku kirja Euroopa Komisjonist välja. kirja, mis signaliseeriks meie partneritele Euroopa, Ameerika Kongressis, et midagi peavad nüüd nemad ette võtma tulenevalt sellest kohtulahendist. ja veel. andmete edastamine peab alluma teatud tingimustele ja Sofil on täiesti õigus, järjest suuremat rolli mängivad siseriiklikud andmekaitseinspektsioonid. me peaksime paluma, et Euroopa Andmekaitseinspektsioon viiks läbi uuringu selle kohta, millised on täpselt siiski siseriiklike andmekaitseinspektsioonide ülesanded. mõnedes liikmesriikides on äh, inspektorid äh, üsna suure pädevusvallaga ja saavad palju ära teha, teistes äh, liikmesriikides sugugi mitte. ja veel ma paluksin, et äh, triloogide ajal peaksime me endalt ikka ja jälle küsima, et kas praeguse eelnõu, andmekaitse seadusandluse eelnõu äh, vastab äh, nõuetele, mis äh, tuleneb tegelikult äh, tõsiasjast, et safe harbor'id enam ei ole ja siin tuleks teha teatud korrektuurid koos komisjoniga, suur tänu. proua Spinelli järgmisena, palun. Grazie, president ehm,. Suur... suur tänu, härra esimees. mina olen väga üllatunud ma olen üllatunud selle üle, et selle otsuse üle nii üllatunud oldi. kui räägitakse digitaalsetest õigustest, siis jah, viisteist aastat tagasi tehti niisugune kokkulepe, nüüd on see teema väga aktuaalne mõne julge kodaniku vaprad sammud ja kohtunike otsused on siin olukorda muutnud. enne Šrensi oli juba Snowden, asjad on liikumas, kuid meie ei ole midagi teinud. me räägime põhiõiguste hartast, me räägime õigusloomest, paremast õigusloomest, seda on meil tungivalt vaja Euroopas, kus me soovime elada õigusriigis kodanike andmed ei ole USA-s piisavalt kaitstud. Eh, kodanik Šrensil oli vaja kohtunikku selleks, et seda selgelt välja öelda. nüüd on, oleme suisa revolutsioonini jõudnud ning äh, andmekaitsealased otsused kahe tuhande neljateistkümnendast aastast näitavad äh, seda samuti see kõik peab avaldama siiski mõju ka läbirääkimistele, mis parajasti käimas on. andmekaitse on tihedalt seotud broneeringu infoga, muude valdkondadega ning mis puudutab komisjoni tegevust, siis mina sooviksin esile tõsta kahte punkti. Need on otseselt seotud kohtuotsusega. kõigepealt see, et komisjoni otsused eh, ei saa välistada siseriiklikke uurimusi, eh, siseriiklikke uurimisi, komisjonil ei ole vastavat pädevust ning eh, USA ettevõtjad kes jäävad safe harborist väljapoole. Nende osas on samuti probleeme. tegelikult ei ole siin mingit arengut näha ning et meie peame lähtuma kohtuotsuses sisalduvatest põhimõtetest kui tekib vastuolusid riigi äh, andmekaitse aktidega. ma sooviksin juhat-, esimest tänada selle eest, et ta viitas ka sellele, et vaja on teha paremat koostööd komisjoniga komisjoni ja parlamendi vaheline suhtlemine võiks olla parem, komisjon on jätnud nii mõndagi tegemata, mida parlament on nõudnud. meie komisjon peab tugevdama omalt poolt seda koostööd, aitäh. suur tänu, proua Spinelli, te ütlesite väga viisakalt, et tegemist on teemaga, mis äh, tuleb üles võtta ja komisjon ka kohe sõna saab proua Sippel järgmisena, palun. Thank you very much, I will try to make it. suur tänu, üritan teha lühidalt. kõigepealt ma hindan väga kõrgelt kohtulahendeid, kuid samas tõstatab see väga palju küsimusi. kõigepealt, miks kuradima pärast oli vajalik see, et äh, Max Schrems äh, pöördub äh, Iiri kohtu poole. miks oli vaja seda sammu selleks, et Euroopa komi-, kohtu, kohus lõpuks astuks selle sammu, miks kuradima pärast, me oleme ju aastaid komisjonile rääkinud, et safe harboris ei ole mitte mingisugust turvalisust see ei ole mingi turvasadam andmetele ega mingisugune turvasadam eraelu puutumatusele ja kodanikud küsivad nüüd minu käest, miks teie kohtusse ei läinud siis aga noh, sellepärast, et meie parlamendiga, parlamendina niimoodi ei peaks tegutsema. ei peaks olema nii, et parlament jookseb iga kord äh, kohtusse, vaid komisjon peaks meie seisukohti võtma tõsiselt. võib-olla oleks olnud võimalik juba aastaid tagasi langetada teistsugune otsus. aga natuke olen ma ka segaduses ja ajab mind närvi see, et ilmselgelt mitte ainult Ameerika Ühendriikides ei leia selline aset, asi aset. mitte ainult sellepärast, et eraelu puutumatusse ei suhtuta tõsiselt, vaid et äh, äh, riikliku julgeolekule viide on äh, justkui mingisugune vabastus ükskõik mille jaoks, et andmetega teha mida, mis pähe tuleb. sellist asja me näeme ka Euroopa Liidus kahjuks, mitte ainult Ühendriikides, nagu ma ütlesin. nii et küsimusi on väga palju, esimene küsimus muidugi, mida see tähendab safe harbori jaoks ja mida see tähendab andmevahetuse jaoks, milline on meie kaal nüüd Ühendriikides nõuda nendelt oma õigusliku aluse muutmist ja milline kontroll meil on kogu selle asja üle, et kas kohtulahendit võetakse tõsiselt ja andmeid kaitstakse. mida see kõik tähendab teiste kokkulepete jaoks, mille oleme sõlminud Ameerika, Ameerika Ühendriikidega? ja üldisemalt, kuidas me saame tagada selle, et äh, praeguse seadusandluse puhul ja tulevase seadusandluse puhul, mitte ainult siin kojas, vaid ka nõukogus ja komisjonis, võetakse põhiõiguste hartat tõsiselt ja lähtutakse reeglitest, tagamaks selle, et et ei peaks ikka ja jälle kodanikud äh, minema kohtusse, vaid et meie, Euroopa institutsioonid, äh, peame korraliku seaduse võtma vastu. suur tänu, härra Weinholz. härra Weinholz. Uh, uh, aitäh, härra esimees väga tore on tegelikult, et on olemas niisugune kohus, kes tõstab esile põhiõiguste hartat. ma mäletan veel seda, et oli inimesi, kes kahtlesid, kes kahtlesid selles, et põhiõiguste hartal üleüldse mingit tähtsust on. nüüd me näeme, et see otsus võib tõepoolest midagi olulist tähendada ning see, et ühel üksikul tudengil on midagi õnnestunud saavutada, kui ta läks minu kodumaalt kohtusse, et ta suutis midagi tõestada. Äh, äh, see on väga tore, kui me räägime õigusemõistmisest, siis tuleb rääkida ka õigusest ning äh, õigusi tuleb aktsepteerida ning ei, seda otsust kritiseerida, selle tähtsust vähendada ei oleks õige, tegemist on põhimõttelise otsusega, see seab väga paljud asjad küsimärgi alla eh, ning me räägime täna väga palju paremast õigusloomisest, kui komisjoni jaoks oleks see ka sisuliselt oluline ja eh, selle küsimusega tegeleda oleks hea, kui ta ei satuks pidevalt muudesse küsimustesse et ning eesmärgiks peaks olema just see, et Euroopas saaksime me teha kõike seda, mis on meie jaoks oluline. me ei tohiks püüda asju ilusamaks rääkida, kui nad on, vaid me peaksime keskenduma olulistele asjadele ja tegema nendes otsuseid. ja samas ei tohi neid otsuseid ka pikalt edasi lükata, seda ma tegelikult kardan, kui ma vaatan praegu seda reaktsiooni. meil ei ole aega kaotada, meil on vaja tegutseda ning see tähendab seda, et meie oma komisjonis kes me alati oleme olnud teistsugusel arvamusel, kanname väga suurt vastutust eh, selles küsimuses ning me peame ka selgelt survet avaldama, et me saavutaksime selged eeskirjad ja seadused eh, ning eh, ma loodan väga, et esimees hindab ka objektiivselt ajalist perspektiive ning me saame lähikuudel siiski oma poliitikas teatud muudatusi saavutada. Thank you. Very appropriate to the last member suur tänu. väga sobilik, et Austria saadik sai viimasena sõna. kolleegid, nõukogu ja komisjon järgmiseks ja siis härra Müller, me oleme ajast veidi üle minemas, aga see on mõistetav selle teema puhul ja kõigepealt siis härra Karli. suur tänu, esimees, nagu te mainisite, siis volinik Jurova tuleb arvamusi vahetama teie komisjoniga kahekümne kuuendal oktoobril. praegusel hetkel sooviksin rõhutada seda, et nii nagu ka juba on rõhutatud, et see kohtulahend Šemsi osas on väga selgelt välja öelnud, kui oluline on andmekaitse põhiõigusena Euroopa Liidus, sealhulgas ka rahvusvaheliste andmete edastamise käigus. meie jaoks on tegemist kinnitusega Euroopa Komisjoni lähenemisele soovida rangemaid reegleid, tugevamat raamistikku rahvusvaheliste andmeedastamiste osas ja seda ka seoses andmekaitsereformi raames Ähm, õiguskaitse valdkonnas ja me oleme siin saavutanud olulisi äh, saavutusi, mis puudutab ka õiguste kaitset äh, tänu Euroopa Parlamendile samuti ja lisaks sellele ka arvestades konteksti, mis puudutab äh, kaubanduslikke eesmärke. ja sellest eesmärgist lähtuvalt jätkame me tööd selleks, et äh, uuendada ja tugevdada meie kaitset äh, isikuandmete edastamisel äh, üle ookeani, arvestades kõiki täpsustusi ja elemente, mis tulenevad äh, kohtulahendist. samas aga lühiajalises perspektiivis on meie prioriteediks Euroopa Komisjonina kaitsta isikuandmete kaitse edastamine üle ookeani tagada selgus selles osas, kuidas sellist edastamist läbi viia äh, vajalike kaitsemeetmetega ja Euroopa õigust äh, rakendades äh, siseturul. ja sellepärast me oleme alustanud ja jätkame tihedat tööd riiklike andmekaitseasutustega, kes andmekaitseseadusi jõustavad liikmesriikides, et tagada, et kohtulahendit jõustakse ühtlaselt et vältida killustamist, aga samas ka tagada, et andmete edastamist tehakse sobivalike kaitsemeetmetega. ja oluline äh, kohtumine artikli kakskümmend üheksa osas toimub äh, käesoleval nädalal ja see on oluliseks sammuks äh, esialgse reaktsioonina selle kohtulahendiga seoses, suur tänu. selge. kas teil on kodukorda puudutav küsimus või? aga igal juhul palun äh, see lühida. jah, äh, ma olen veidi üllatunud, see on kokkuvõte sellest, mida komisjon viimased aastad on teinud, aga olukord on eelmisest nädalast alates muutunud ja minu arvates läbirääkimised, mis puudutavad äh, täiendatud või uut safe harborit, kui ma õigesti mõistan, lähtuvad äh, kolmeteistkümnest punktist, mis komisjon välja toonud ja see, mis komisjon oleks viimasel nädalal pidanud tegema, oleks kontrollida, kas need kolmteist punkti on saav-, saavutades vastaksid kriteeriumitele või standarditele, mis lähtuvad kohtulahendist. seda tahaksin ma kuulda. ma ei taha kuulda, et viimased kaks aastat, seda juttu, mida kaks aastat on kuulnud, seda ma tean, aga ma tahan teada, mis on muutunud ja ma olen veidi frustreerunud komisjon oleks äh, igal juhul pidanud mõistma, et kohtulahendist lähtuvalt, et nad ei ole õigel teel ja peaksid oma strateegiat muutma. jah, äh, tõenäoliselt oli vaja see punkt tõstatada ja kui tohib, siis ma olen mingil määral, ei ole nõus sellega, mida Sofi ütles. osa äh, argumente ei ole me kuulnud, sest palju toimub salajas ja me ei ole komisjonilt kuulnud, millised on läbirääkimised äh, ja sellega seonduv strateegia. ja ma ütlen seda sellepärast, et härra Albrecht ütles väga õigustatult, et safe harbor äh, kahe saavutamiseks peavad ameeriklased midagi tegema, aga me ei ole kuulnud, milline on poliitiline arutelu komisjoni ja USA vahel ja seda on meil vaja volinikult kuulda. meil on vaja strateegiat, mis esialgselt oleks poliitiline, milline on see poliitiline sõnum, mis senatile ja ameeriklastele välja läheb nagu härra Albrecht ka ütles, ma ei tea, kas te soovite nendele punktidele lisada või oodata ära, kuni proua Jurova kahekümne kuuendal tuleb, ma annan teile siin pääseda, aga võib-olla soovite paar sõna öelda ja, ja siis jääb see voliniku kätesse, aga igal juhul annan teile selle võimaluse. mul ei ole praegusel hetkel väga palju lisada, aga need kolmteist soovitust on tuvastanud teemad, mis on ka selle kohtulahendi keskmes, eriti viimased kaks puudutavad konkreetselt äh, siseriiklike äh, asutuste äh, pädevust ja me soovime raamistiku nõrgad kohad siinkohal tuvastada. selge ja annan nüüd sõna nõukogule, aga voliniku sõnavõttu kuulame kahekümne kuuendal meie komisjonis. ja see on juba peatselt ja nüüd on nõukogu nimel saab sõna proua Wagner. täna on erinevad inimesed kui varem, nii et palun suur tänu, esimees, ma tahaksin lühidalt teile nõukogu ja eesistuja nimel öelda, et me võtame seda olukorda väga tõsiselt ja eesistuja äh, käsitleb seda justiitsnõukogus justiitsministritega, äh, juba käsitles üheksandal oktoobril ja meil on esialgne mm, analüüs selle kohta olemas. ja selleks, et teie aega mitte raisata, siis selle otsusega reformida ka siis raamistik, mis puudutab isikuandmete kaitset selle aasta lõpuks, see on kiireloomuline ja vajalik, suur tänu. Okay, let's go to our legal service now. For... nüüd meie õigusteenistus, palun äh, vastuseks meie saadikutele küsimustele. suur tänu, ka mina saan teha lühidalt sest kohtulahend tuli alles paar päeva tagasi ja praegusel hetkel analüüsime me tähelepanelikult sisuliselt seda. loomulikult oleme valmis äh, teie komisjoni äh, tulevastel nädalatel ja kuudel abistama, äh, kuidas lähtuda selle mõjudest, loomulikult on need mõjud kaugeleulatuvad ja kindlasti pöörame sellele vajalikku tähelepanu jah, kõik, mis mina sooviksin äh, lisada, siis volinike kolleegiumis eelmisel nädalal loodetavasti oli selge sõnum, et tegemist on kiireloomulise teemaga, äh, lähtudes õiguslikust alusest, ei tohiks me kuidagi inimesi keerulisse olukorda seada, me ei räägi, et väikeettevõtetele ja suur, keskmistele ettevõtetele põhjustab see juba tõsiseid probleeme, võib-olla mitte veel suurettevõtetele nagu Google ja see, teeb meie komisjonile muret ja kahekümne kuuendal voliniku kohtumisel kindlasti olen valmis ära kuulama, kuidas selle teemaga edasi liikuda, aga kiireloomulisus on siin selge ja aitäh selle põhjaliku arutelu eest, aitäh komisjonile ja nõukogule ja aitäh ka õigusteenistusele. head kolleegid, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde viies päevakorrapunkt, soovitused Euroopa Komisjonile teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimisteks ja härra Albrecht on äh, Jüri komisjoni äh, raportöör äh, ja INTA komisjon on teinud soovitusi ja nüüd saab sõna Jan Albrecht, palun. suur tänu, head kolleegid, see puudutab arvamust seoses enda resolutsiooniga käivate läbirääkimiste kohta TISA ehk siis teenuste kaubanduse lepinguga ja probleem, miks ma need omavahel segamini ajan, et siis teine arvamus äh, lisaks TTIP-ile puudutab ka TISA läbirääkimisi, tegemist on kahe teemaga, mis äh, kajastuvad meie arvamuses hindakomisjonile TTIP-i osas ja põhimõtteliselt äh, põhiõigused, äh, inimõiguste küsi-, klauslid, lisaks äh, oleme me alati soovinud kõikide lepingute puhul seda ja lisaks sellele viide erandile WTO režiimis seoses isikuandmete kaitse reegleid artikkel neliteist Kätsi kokkuleppest on selgelt välja toonud selle, et isikuandmete kaitse ja sellega seonduvad seadused ei ole äh, kaubandustõkked äh, selle leppe osas ja me leiame, et lähtudes sellisest lähenemisest, äh, lähtume me ka TISA läbirääkimiste puhul arvamuse eelnõu, mille ma olen koostanud seega kordab seda, mida me oleme öelnud äh, ka seoses TTIP-i arvamusega libekomisjonis, ilma nende viideteta, mis on kohaldatud, kohalduvad ainult TTIP-ile, mitte TISA läbirääkimistele ja loomulikult äh, ei räägi me mitte ainult kahepoolselt, vaid äh, paljude partneritega, sealhulgas USA-ga, aga ka väga paljude teiste kolmandate riikidega teenuste valdkonnas ja seega teeksin ettepaneku kiiresti see arvamus äh, vastu võtta, arvestades neid märkusi, mis ma tegin, ja äh, väga kiiresti käsitleda ka muudatusettepanekuid ja korraldada hääletus selleks, et me saaksime mõjutada TISA resolutsiooni INTA komisjonis, mille Vivian Reding äh, koostab selline oli lühike äh, ülevaade, aga minu arvates kõik olulised teemad said käsitletud, aga igal juhul olen ma valmis äh, vastama hea meelega ka kõikidele küsimustele ja ära kuulama teie märkused. suur tänu, muudatusettepaneku tähtaeg on üheksateist oktoober ja arvamuse vastuvõtmine kuueteistkümnendal novembril meie komisjonis. variraportöörid, kas keegi soovib sõna? ja härra Michel, palun ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, teen lühedalt, arvestades olukorda on selge see, et parlament peab läbirääkimistel oma survet avaldama ja me peame tagama selle, et lõplik lahendus vastaks meie ootustele, sooviksin tänada raportööri suurepärase arvamuse eelnõu eest, mis on, käsitleb olulisi punkte ja lisaks veel üks täpsustus. TISA läbirääkimised mõjutavad isikuandmete edastamist, sellega seoses on väga oluline viidata ka hiljutisele kohtulahendile, mis muudab kehtetuks komisjoni äh, äh, kokkuleppe Safe Harbor. ja ma tahaksin rõhutada, et arvestades suurenevat muret seoses andmete lekkega, on meil vaja tagada meie teabes sõltumatus ühest küljest ja teisest küljest äh, küberkaitse muuta meie prioriteediks ja see peab olema oluline ka kolmandate riikide lepingute koostamisel, sealhulgas ka TISA lepingu läbirääkimistel. ja lõppkokkuleppe osas, nii nagu TTIP-i osas on, on vaja parlamendil meelde tuletada, et tegemist on demokraatlikult äh, valitud äh, koguga, kes peab saama öelda võimase sõna selleks, et äh, rahustada meie äh, kodanikke äh, era, õiguse era, eraelule ja, ja isikuandmete kaitsele on paika pandud ja põhi, teised põhiõiguste alased standardid on meie hartas kirjas ja TISA puudutab äh, teenustega seonduvaid andmete edastamisi, kõiki isikuid on vaja kohelda äh, võrdselt ja ma teen äh, nende elementide kohta omapoolsed muudatusettepanekud. suur tänu, härra Michel. Äh, Barbara Spinelli, palun järgmiseks. Eh, suur tänu, härra esimees ma leian, et kolleegi arvamus on tõeliselt suurepärane. sooviksin vaid küsida seda, kuidas ta hindab äh, nüüd äh, selle kõige uue kohtuotsuse valguses, kas ta sellele ka viitab tekstis ning täpsemalt, kas ta võtab selle teksti sisse mis puudutab äh, üleminekumajandusega riikide osalemist, siis see on muidugi keeruline küsimus. siinkohal sooviksin mina küsida kas meil oleks võimalik käsitleda neid punkte, mis on mõnede riikide jaoks eriti olulised, nagu näiteks Hiina, see puudutab ettevõtete omand, siinkohal on olulised ettevõtete omandeid puudutavad küsimused, erastamisküsimused. mulle tundub, et praegusi asjaolusid arvestades ei ole siin väga lihtne edu saavutada. samas me ei tohiks üksikutesse klauslitesse takist-, takerduda, vaid peame leidma võimalusi edasi minna. Thank you very much. suur tänu. aitäh, kahjuks Barbara Sippel ütleb, et meie variraportöör ei saa olla siin meiega ja seega tahaksin ma viidata mõningatele teemadele tema nimel kõigepealt tahaksin ma öelda midagi isiklikku. mis puudutab äh, neid läbirääkimisi äh, TTIP ja TISA osas, et TISA äh, ei ole vähem oluline, võib-olla isegi enam oluline, arvestades tagajärgi. ja seega peaksime olema väga ettevaatlikud selles osas, mida me teeme. Soraya ja meie fraktsioon toetavad täielikult arvamuse eelnõud ja eriti leiame me, et oluline on tõstatada sätted, mis puudutavad isikuandmete kaitset e-kaubanduse peatükis USA-s ja seoses viimaste sündmustega kohtus ja arvestades seda arutelu, mis siin komisjonis aset leidis ja samuti äh, põhiõiguste hartast lähtuvalt leian ma, et väga selge on see, et andmekaitse ja eraelu kaitse on ülioluline kõikides poliitilistes valdkondades. ja me ei saa, nagu öeldud, andmekaitset käsitleda protektsionismina ja loomulikult meil on vaja säilitada kogu äh, õigusseadust, õigusloomet selles valdkonnas arendada ja me peame selles osas täiendavat tööd tegema ja taaskord toetame raportööri täielikult selles valdkonnas. ja nüüd palun komisjon. ei siiski, ütleb esimees. palun tehke lühidalt, kolleegid jah, ma toetan seda, mida kolleegid on öelnud ja raportöör öelnud, aga tahaksin viidata millegile, mis ei ole piisavalt rõhutatud äh, saanud meie äh, arvamuses äh, intokomisjonile. see puudutab ISTS-i. TISA näeb ette ISTS-i mehhanismi, mida minu arvates ei ole võimalik lubada. suur tänu, Anna. härra Booni, kes kõneleb proua Holmaieri nimel Rahvapartei variraportöör selles küsimuses. suur tänu, äh, asendan Monika Holmairit ja väga lühidalt tahaksin teid teavitada, et Rahvapartei äh, toetab PISA-t, meile sobib äh, see arvamuse eelnõu. aitäh, Jan, selle koostamise eest. võib-olla üks väike muudatus, mis puudutab juurdepääsu dokumentidele rahvapartei soovib näha, et raportöör ja me kõik jääksid esialgse arvamuse juurde ja ei kiidaks heaks muudatusettepanekuid, mis jäävad väljaspoole meie arvamusest, ähm, et seda saaks kasutada muudel poliitilistel eesmärkidel, sest ma mõistan, et meil on praegu surve, oleme surve all seoses kohtulahendiga äh, safe harbori küsimuses, aga me peaksime äh, selles osas edasi töötama, viljakas, meie arutelu oli väga viljakas, aga väga hea ole see, et me tahame, tahaksime lisada kõike siia ühte arvamusse, aitäh! ja nüüd äh, suur tänu, härra Boni ja komisjon, palun! suur tänu, esimees. TISA läbirääkimised toimuvad sel nädalal, seega vabandab, et üksuse juht ei saanud siia täna tulla, aga mina ja teis-, tema ja teised kolleegid on Genfis ja kindlasti te vastavad teie küsimustele, mis vajavad kahepoolset lahendamist teenused on Euroopa Liidu majanduses väga oluliseks valdkonnaks, seitsekümmend protsenti SKT-st ja meie teenuste majandus toimib väga hästi, me ekspordime enam kui impordime ja meil on väga hea ülejääk äh, kaubandusvaldkonnas ja see näitab, et me oleme konkurentsivõimelised teenuste valdkonnas ja me saame teha veelgi enam ja luua selle kaudu rohkem töökohti, kui me suudame välisturgudele avaneda. Euroopa teenuste äh, ettevõtted äh, on silmitsi veel paljude tõketega välismaal ja me loodame et luues võrdsed tingimused oleks kasulik meie ettevõtetele ja majanduskasvule ja töökohtadele Euroopa Liidus ja sellepärast eh, Euroopa Liit nende läbirääkimistega liitus. põhieesmärgiks Euroopa Liidu poolt on eh, see mitmepoolne leping sobilikul ajal Äh, WTO valdkonnas äh, välja tuua. mis puudutab nüüd arvamuse eelnõud, siis aitäh nende tähelepanekute eest, mis puudutab andmevoogu ja isikuandmete kaitset, seda oleme näinud ka TTIP-i resolutsioonis, mõned äh, on teinud muudatusettepanekuid, mis puudutavad andmevooge ja teatud tingimusi, üldiselt on nende lähemiste eesmärgiks käsitleda laiemad äh, protektsionistlikke ja diskrimineerivaid äh, meetmeid, mida me oleme näinud riikides nagu näiteks Hiina ja Venemaa. Need ei ole hetkel TISA äh, osapooled, aga vähemalt Hiina puhul loodame, et nad peatselt läbirääkimistega liituvad. on vaja selgelt öeldud, et kõik valdkonnad seoses TISA-ga Äh, on seotud ka eranditega, näiteks sealhulgas äh, andmekaitse. aga põhieesmärk äh, üldiste erandite osas on alati võimaldada osapooltel saavutada kokkulepe selleks, et saavutada vajalikke e-, eesmärke, mis heauskselt ja vajalikul määral ja juba varem öeldi seda, et mõned meetmed, äh, mis on õigustatud, lähtudes äh, üldisest äh, näiteks siseriiklikust julgeolekuhuvidest, võidakse väärkasutada ja kasutada ettekäändena selleks, et oma kohustusest kõrvale hiilida. nii nagu TTIP-i puhul tahaksime tõesti kinnitada, et mis puudutab isikuandmete kaitse standardeid siis selgelt TISA raames neid ei arutata ega ka teiste kaubanduslepete raames. ja TISA-ga seda erandit ei tehta, et mingisuguseid standardeid paika ei panna, mis kahjustaks Euroopa Liidu praeguseid või tulevasi andmekaitserežiime. nüüd, mis puudutab inimõiguste klauslit, Euroopa Liit loomulikult lähtub nendest põhimõtetest, ja FTA või ka teistes äh, poliitilistes lepingutes, mille osaline FTA on, on see sees, aga siin on teatud erisus seoses äh, TISAga, et tegemist on mitmepoolse äh, keskkonnaga ja selliseid klausleid ei ole selles ega ka teistes sarnastes läbirääkimistes, näiteks riiklike hangete või tehnoloogia või ka keskkonnateenuste osas arvestades tuleviku TISA toomine WTO-sse hiljem, sellega seoses inimõiguste klausli sissetoomine võib vähendada meie võimalust äh, ligi tõmmata täiendavaid osapooli ja võib muuta keeruliseks äh, TISA teema tõstatamise WTO-s. veel kaks väikest märkust, loomulikult sooviksin teid tänada äh, märkustest, mis puudutab inimeste liikumist ja see peab olema mittediskrimineeriv seoses Euroopa Liidu kodanikega, tahaksin kinnitada ka seda, et äh, TISA-ga läbirääkimistel ei räägite ISTS-i mehhanismist osana TISA-st ja lõpetuseks olen valmis loomulikult täiendavalt äh, täpsustama seda valdkonna sel nädalal või ka hiljem suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid ja suur tänu ka nendele kolleegidele, kes variraportööride poolt sõna võtsid. Jan, ega sa ei pea võtma sõna, kui sa ei taha, aga võid. suur tänu, Claude. jah, üldiselt ega palju küsida ei ole, aga mõned küsimused esitati mulle ja üritan vastata kõigepealt Safe Harbori lahendi mõju minu sellele arvamusele on selge see, et see, et meie nõudsime ja tegemist ei ole mingisuguse soovi, vaid tõesti nõudmisega, mis ka lange TTIP raportis sees oli, mis hääletusel vastu võeti, et äh, nii TISA kui ka TTIP lepingute puhul tuleb sisse tuua horisontaalne klausel, mis vastab CATS äh, lepingu neljateistkümnendale artiklile, kus siis Euroopa Liidu seadusandlus äh, Äh, isikuandmekaitse osas jääb puutumata. Nende kaubanduslepingute puhul need on siis need ain-, see on see ainus raamistik, mille alusel isikuandmeid võib Euroopa turul käidelda, sealhulgas ka üle, ka edastada, edastada Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse. no muidugi on see nüüd kõik veelgi oluline, olulisem, kui Eh, enne kohtulahendit Luksemburis, eh, kes kohus ütles täiesti selgelt, et me, see ei ole meil mingisugune vaba valik eh, neid see, sätteid rakendada, vaid hartast see tuleneb ja hartat tuleb rakendada. nii et mitte mingisuguseid läbirääkimisi siin olla ei saa tahaksime lisada seda, et äh, väga selge sõna on ka andmetest kadusaamise kohta. loomulikult, kui on vaja andmeid käidelda Euroopa Liidu sees, siis äh, vabakaubanduslepingud siin midagi ei muuda, aga teisalt ei saa ka nõuda, äh, kohustada Euroopa Liitu edastama andmeid oma seadusandluse vastaselt. et ähm, Need selgitused on kõik sees ja seega me natukene juba ennetasime seda, mida kohus ütles direktiivi kohta. nüüd ISTS ähm, Anna Komeši küsimus, TISA-s ei ole investori riigi vaheliste vaidluste lahendamise süsteemi ette nähtud, nii et seda võitlust siin ei pea pidama. juurdepääs dokumentidele, võtan Rahvapartei palve arvesse ma loodaksin, et meieni jõuab konkreetne ettepanek, kui tõesti tahame midagi muuta. aga kui me tahame selle arvamuse võtta vastu niimoodi, nagu hääletusel tulemus oli, siis me peaksime enam-vähem jääma selle juurde, milles me kokku leppisime. ja lõpetuseks lühikene märkus ka komisjoni tänasele seisukohale inimõiguste kausi kohta tegemist ei ole minu isi-, see on minu isiklik märkus, aga minu meelest Euroopa Liit küll äh, ei äh, saa siin otsustada seda, kuidas tõlgendatakse inimõigusi. võib-olla ma sain teist valesti aru, kui te ütlesite, et see võib takistada teiste mm, riikide liitumist äh, TISA lepinguga, kui me inimõiguste klausli sisse paneme. sellised avaldused ma oleksin ettevaatlik sest et see võib viia Euroopa äh, Liidu poolsele järjepidamatusele, kui, kui me ei pane neid klausleid sisse. suur tänu, Jan, me võtame selle arvamuse vastu kuueteistkümnendal novembril, muudatuse esit-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes oktoober. Läheme edasi, andmekaitse pärastlõuna, räägime siis äh, kolmepoolsetest läbirääkimistest järgmise punktina ja Jan Albrecht saab jällegi sõna mina jälle, jah, suur tänu. ma loodan, et kõik need, kes seda ülevaadet tahtsid kuulda, on ka saalis kohal. tegemist on siis minu teise ülevaatega juba andmekaitseseadusandluse määruse kohta. Need läbirääkimised hakkasid juulis nõukogus on vastu võetud üldlähenemine isikuandmete kaitse üldmääruse kohta, tegid nad seda kevadel ja nagu ma juba enne ütlesin, õnnestus meil juba vahetult enne suve käivitada läbirääkimised peatükk viie osas ja need ka sulgeda, see puudutab siis rahvusvahelist andmete edastamist. viidatakse sellele, et kui Safe Harbori puhul tuleb kohtulahend veel enne läbirääkimiste lõppu, siis äh, tuleb lahendada veel mõningad probleemid ja et me tuleme asja juurde tagasi. ja nüüd ongi siis ilmselt käes see hetk, äh, kus äh, läbirääkimiste meeskond peab selle lahendi hoolikalt läbi vaatama ja otsustama, kui oluline on siis läbirääkimised taas avada teatud küsimustes peatükk viie lõikes aga edasiminek on olnud märgatav. nüüd pärast suvepuhkusi hakkasime asjaga uuesti tegelema, jõupingutusi tuleb teha palju, sest et see määrus on, on päris, päris suur pakett, puudutab see üksikisiku õigusi ja kontrollijate ja andmekäitlejate mm, kohustusi aga ka põhimõtteid üldisemalt. nii et peatükid kolm-neli kolmepoolsetel läbirääkimistel ja minul on jäänud selline mulje muuseas, et meil on õnnestunud kokkuleppele jõuda umbes, aga võib-olla mu arvutused on ka valed, seitsmekümne, kaheksakümne protsendi ulatuses aga muidugi on äh, probleeme veel, eriti need, mis on natukene poliitilisemat laadi. Need on äh, näiteks äh, läbirääkimiste mandaat, mille osas pole veel lahendit, lahendust. ka vormilises pooles on veel raskusi nimelt, et kuidas annavad üksikisikud äh, heakskiidu nende andmete käitlemisele, kuidas sõnastatakse täpselt äh, andmete kasutamise piiramise klausel ja minimeerimise klausel ja la-, lahtised on veel ka see, et kuidas sõnastatakse kohustus teavitada üksikisikut. meie ettepanekud standardiseeritud sümbolite osas ka veel ei ole heaks kiidetud nüüd andmekontrollijate ja käitlejate kohustuste osas on ka lahtiseid otsi. meie oleme nõudnud seda, et äh, oleks harmoneeritud äh, kuidagi andmekontrollijate ja käitlejate töö ja et äh, see peaks need, et tuleks andmekaitseametnik nimetada ametisse ja nõukogu tahaks, et see oleks liikmesriikide pädevuses. oli algusest peale selge, et need küsimused on need pudelikaelad, aga ma olen mitu korda juba öelnud ja, ja tõsi on see ka veel täna, et on väga palju selliseid teemasid, kus meie seisukohad on teineteisele väga lähedal ja et on isegi leitud häid lahendusi. me loodame, et tõesti nüüd need asjad, mis olid vähem komplitseeritud, on äh, kokku lepitud nendes ja et võime tegeleda siis probleemsemate asjadega nüüd see, kui paindlikud äh, me oleme nõukogu suhtes, äh, see sõltub variraportööridest ja muidugi raportöörist, aga võib-olla on oluline fraktsioonidele meelde tuletada, et nad peaksid oma saadikutele äh, andma piisavalt infot, et läbirääkimiste meeskond saaks tegutseda vastavalt oma läbirääkimiste mandaadile ja võtaks arvesse fraktsioonide seisukohad praegu on minu meelest täiesti võimalik veel see, et kokkuleppele me nõukoguga jõuame veel enne aasta lõppu. nii nagu esialgu ka oli plaanis, äh, kui me läbirääkimised kolme institutsiooni vahel avasime. lahendamata küsimused äh, tulevad veel arutelule oktoobris ja novembris, aga äh, peatükid kuus ja seitse võtame ka kindlasti ette, see puudutab mehhanisme selle kohta, kuidas andmekaitse inspektorid äh, koostööd teevad ja tagavad nende reeglite rakendamise. üks selle reformi peamisi punkte ongi selles, kuidas tagada rakendamine ühtlane. ja parlamendi ja nõukogu seisukohad on tegelikult algusest peale olnud üsna sarnased ja seega peaks olema võimalik kokkuleppele jõuda üsna pea. aga siis tuleb veel lahendada kaks äh, suuremat küsimust, nimelt sanktsioonid, aga mis on veelgi olulisem, Marju Lauristin, kes on direktiivi raportöör, on ka ühtlasi variraportöör selle määruse osas, äh, temaga me peame siis ka koostööd tegema, sest et hakkame me juba rääkima andmekaitse direktiivi läbirääkimistest ja seega on äh, ulatuse selgitamine kahe instrumendi puhul kavas. aga seda siis siis, kui me oleme alustanud läbirääkimised äh, nõukoguga andmekaitse direktiivi poolt. nii palju siis minu poolt, olen valmis vastama küsimustele, kui kellelgi peaks neid esinema. suur tänu, Jan. kas variraportöörid sooviksid sõna äkki? kes kogu selle raske töö on ära teinud. Mari Lauristin, palun. ma tahtsin väga lühidalt äh, infoks öelda, nii nagu Jan ütles, äh, direktiivi osas äh, on kolmepoolsed alles alguses täna toimus variraportööride kohtumine ja meie peamine seisukoht on see, et me jääme selle paketi lähenemise juurde ja praegu on selle äh, määruse osas juba nii palju tehtud ja me kasutame ära seda tööd selleks, et hoida ühtset liini määruse ja direktiivi vahel, aitäh! suur tänu, Marju! kas on veel küsimusi Jan Albrecht, Albrechtile? jah, see avatus fraktsioonide suhtes, millele Jan viitas, on väga teretulnud, sest et otsuseid on palju ja, ja ja need kolmepoolsed on väga intensiivsed ja otsuseid on teha palju. praegu üldse on meie komisjoni jaoks väga palju kolmepoolseid läbirääkimisi. nii et ma hindan väga kõrgelt seda, et härra Jan Albrecht seda ütles, et ta on avatud fraktsioonidele. Need olulised küsimused, nendele tuleb vastata ma tean, et kolleegidel on muidugi tööd väga palju, neid kolmepoolseid on äh, väga mitu tükki paralleelselt jooksmas, aga see on meie komisjoni puhul tavaline. nii, suur tänu, Jan! ja veel üks äh, suur äh, kolmepoolne, millest me tahaksime rääkida, millest me räägime natukene hiljem, kes, kuivõrd meie raportöör on teel alles siiapoole. härra Kirkhope on teel saali, nii et kohe, kui ta saali jõuab, siis me räägime sellest broneeringu infost. kas härra Lennart, kuivõrd tema on kohal, võiksime me rääkida praegu koostalitusvõimealastest lahendustest Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks. härra Lennart, kui te olete valmis, siis võiksid äkki anda praegu ülevaate oma kolmepoolsetest. nii et palun. Thank you, thank you very much, chair. suur tänu, härra esimees meil on olnud seitse kolmepoolset ja põhimõtteliselt on see töö äh, lõpule jõudnud, mõned läbirääkimised olid väga vaevalised, eriti meie komisjoni seisukohtade puhul ISA programmi kohta. komisjoni ja nõukogu poolt ei näidatud üles suurt entusiasmi meie muudatusettepanekute suhtes, nad ei olnud eriti valmis neid vastu võtma aga lõpuks äh, minu meelest siiski õnnestus meil üsna hea tulemus saada. ITRE komisjoni kolleegidele tänu ka paljuski, kes olid pealäbirääkijad ja toetasid meie äh, läbirääkimiste positsioone. nii et äh, nüüd on meil üks väga põhjalik põhjenduspunkt Äh, sees andmekaitse kohta eraldi artikkel andmekaitse kohta, see on täitsa uus, see on siis teksti põhiosas ja lisaks sellele viitame me ka andmekaitsele ja eraelu puutumatusele eraldiseisvate põhimõtetena selles tekstis. Need on siis kolm teemat, äh, mis oli meie jaoks oluline, põhjenduspunktis viitame me ka äh, andmekait-, kaitse, äh, isikuandmete kaitse mõjule, me räägime andmekaitsest, automaatsest andmekaitsest, sellele viitasid mõned kolleegid ja palusid seda sisse kirjutada. nii et lõpp, lõpuks minu meelest see tulemus on päris hea, sest et põhjenduspunkti ja, ja eraldiseisva artikliga oleme me taganud selle, et andmekaitse reeglid aga muidugi need andmekaitsereeglid, mis nüüd andmekaitsemääruse aruteludes paika pannakse, on kogu teksti osas kehtivad ja kõik, mis välja arendatakse ISA programmi kontekstis, kehtib. nii et ma olen väga tänulik kõikidele variraportööridele, meil on õnnestunud see asi väga ilusti ühele poole saada, aitäh! suur tänu, härra Lennart! ma tean, et te võitlete meie komisjoni murekohtade pärast, suur tänu. kas kolleegidel on küsimusi äkki härra Lennartile koos talitusvõime kohta? kui ei, siis äh, suur tänu selle ülevaate eest. võib-olla räägime ka punktist üheksa siis kohe. ootame jätkuvalt härra Kirkhope'i äkki number üheksa oleks võimalik praegu ära rääkida kohe Fortunately, Mr. Jezek is... härra Ježek on õnneks kohal. olete valmis äh, meiega rääkima Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlevast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandest äh, pet-, Peeter Ježek ähm, ALDE fraktsioonist on meie arvamuse koostaja ja peaksime täna siis sellest arvamusest rääkima. härra Ježek, nii et kui te soovitas, kui te oleksite nii kena. suur tänu. härra Kirchhoffi tõenäoliselt kontrollitakse Euroopa Liidu sisepiiril. Need äh, pettustevastane võitlus ja minu arvamuse eelnõu keskendub kahele olulisele põhimõttele. esiteks hiljutised algatused Euroopa Liidu tasandil selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid. nagu te teate, kaks tuhat kaksteist komisjon tegi kaks ettepanekut karistusõiguses, mille eesmärgiks on tugevdada ja suurendada tõhu, karistusõigust kriminaalõigus selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid. esimene puudutab PIF direktiivi ja teine Euroopa prokuratuuri ja ostat määrust. viimane aeg on meil koos nõukoguga anda uus hoog PIF direktiivi arutamisse viimase kolmepoolsel koht-, kohtumisel parlament ja nõukogu jõudsid väga lähedale kokkuleppele peaaegu kõikides äh, teemades, aga äh, probleem on ühes, mis puudutab äh, pettust seoses PIF direktiiviga. arvestades, mis puudutab et sada kuuskümmend kaheksa miljonit eurot on, mis jääb Euroopa Liidu saamata, siis tegemist on ka olulise valdkonnaga ja Euroopa Liidule ja liikmesriikidele on oluline saavutada kokkulepe, kuidas lahendada see oluline valdkond. teiseks, minu arvamuse eelnõu viita, lähtub sellest, et meil on vaja jätkuvalt võidelda korruptsiooni vastu see läheb Euroopa Liidu liikmesriikidele maksma sada kakskümmend miljardit eurot igal aastal, eelmise aasta veebruaris äh, väljastas komisjon oma esimese raporti selle kohta, see oli äh, väga hea esimene samm. esimest korda oli meil täielik ülevaade olukorrast kõikides liikmesriikides ja, ja selle kohta, kuidas edasi liikuda. see raport näitab, et kõikidel tasanditel äh, Äh, on erinev äh, korruptsioonitase, aga see mõjutab siiski kõiki liikmesriike, viimased näitajad äh, alustel enam kui pooled Euroopa kodanikud on korruptsiooniga kokku puutunud ja see on suurenenud viimastel aastatel. kui me tahame usaldusväärselt korruptsiooni vastu võidelda, siis kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad näitama eeskuju ja tegutsema võimalikult läbipaistvalt usaldusväärselt ja huvide konflikte välistavad, nii nagu me liikmesriikidele oleme selgitanud. ja sellepärast oma arvamuses viitan ma sellele, et komisjon peaks lisama peatüki, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioonide eh, toimimist korruptsioonivastases võitluses ja teine aruanne võiks välja tulla mitte hiljem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Need olid äh, põhilised muudatused ja ma kuulan hea meelega äh, variraportööride ja teiste kolleegide arvamust. suur tänu, härra Iisek. ma ei tea, kas variraportöörid on siin, aga kui keegi teine soovib sõna, siis suur tänu, tahtsin teid lihtsalt teavitada, ütleb härra Ungureanu, et proua Mako-, Makovei on palunud mul edastada vastav äh, info. ta on öelnud, et Rahvapartei variraportööri on tervitama seda arvamust härra Jezeki poolt, aga tahaksin omalt poolt rõhutada paari nüanssi mis puudutab PIF direktiivi, siis Euroopa Parlament peaks äh, otsusekindlamalt tegutsema ja mitte ainult julgustama, uut hoogu andma, aga tugevalt äh, soovitama komisjonil läbirääkimisi edasi pidama. ja nagu raportöör ütles, siis äh, käibemaksu kogumisel lähevad kaduma miljardeid eurosid. sama puudutab Euroopa prokuratuuri, mis on vaja luua võimalikult kiiresti ja see oleks kasulik Euroopa maksumaksjatele nagu korduvalt olen öelnud, siis praeguses olukorras, kui kogu maksumaksja raha on ühes korvis ja üks liikmesriik ei suuda piisavalt äh, uurida ja konfiskeerida väärkasutatud raha, siis puudutab see kõiki meie kodanikke. Euroopa Liidu institutsioonid peavad näitama eeskuju ja vastama kõrgematele standarditele seoses läbipaistvuse, huvide konflikti ja usaldusväärsuse osas aga selleks on vaja selgeid ja määratletud korruptsioonivastaseid äh, kriteeriume kõikides Euroopa Liidu äh, institutsioonides, eriti mis puudutab huvide äh, konflikti, see oli tekst härra Makovailt. suur tänu sellest, et edastasite härra Ma-, proua Makovei arvamuse härra Jezeki aruande kohta, kas te soovite veel midagi lisada, härra Jezek? suur tänu, esimees. lihtsalt reak-, äh, lühike reaktsioon, kui me leiame viisi, kuidas julgustada nõukogu enam seoses PIFi teemaga, siis äh, kasutan seda võimalust kindlasti. ja variraportööridega koos äh, üritame me leida selleks võimaluse. ja aitäh, et olite valmis käsitlema seda punkti ja muudatusettepanekud kuni üheteistkümnenda novembrini ja hääletamine libekomisjonis esimesel detsembril, suur tänu! ja nüüd saame minna broneeringuinfo kasutamise juurde, mis puudutab kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu, härra Kerkho-, Kerkhoff on raportöör ja ta annab meile ülevaate kahekümne neljanda septembri esimestest läbirääkimistest ja kahekümne üheksanda septembri läbirääkimistest. härra Kirchhoff, palun, teil on sõna suur tänu, esimees. nagu te kõik teate, siis libekomisjoni seisukoht äh, oli vastu võetud enne suvepuhkust ja nagu öeldud, siis äh, kolmepoolsed läbirääkimised toimusid äh, septembris ja arutelu jätkub. ma tahaksin veel kord rõhutada, et parlament soovib teemaga lõpetada enne aasta lõppu ja see on ka minu eesmärgiks senini esimese kolmepoolse kohtumise ajal komisjon rõhutas seda, et meil on vaja õigeaegselt direktiiv vastu võtta ja eesistuja ütles, et neliteist liikmesriiki on äh, paika pannud või, või ette valmistamas riiklikke süsteeme praegusel ajal. ja peale kolme ja poolt aastat ei saa öelda, et kiirus on ainus määrav faktor aga ma tahaksin rõhutada, et praegu ei ole mingisugust äh, õigusraamistikku selleks, et äh, broneeringuinfot äh, vahetada Euroopa Liidus ja sellega seonduvate kontrollide osas. esimesel kohtumisel räägiti reguleerimisalast, kolm institutsioonid, kolmel institutsioonil on erinev lähenemine, mis puudutab tõsiseid kuritegusid ja riikliku tasandi kuritegusid oli põhiline takistus aga nagu te näete, siis arutelu jätkub äh, ja ma olen optimistlik äh, kompromissi saavutamisel ja loodetavasti leiame me lahenduse. muud teemad puudutasid seda, et parlament soovib tagada, et äh, majandusettevõtjad lisaks lennuettevõtjatele oleks kaasatud. Euroopa Komisjon korraldab PNR-iga seonduva konverentsi, kus seda teemat muuhulgas arutatakse mis puudutab konkreetseid äh, lende, siis seda arutati samuti. Äh, äh, kuigi see ei puudutanud parlamendi volitusi, siis minu arvates oli see oluline teema tõstatada ja ma olen oma saadikutele öelnud, et, et nende nimel ma selle teemaga tõstatan. järgmisel kohtumisel, mis toimus kahekümne üheksandal septembril, teisel kohtumisel puudutasid põhiteemad andmetele juurdepääsu Äh, artikleid kuus ja üksteist, institutsioonid suutsid saavutada parema ühise lähenemise, aga samas, mis puudutab broneeringu info äh, ja, ja nende õiguste edastamist reisijate suhtes, äh, puudutas seda, kas seda on vaja teha või on see täiendav bürokraatia, kuna öö, otsene juurdepääs puudub parlament soovib loomulikult äh, paremat äh, ülevaadet selle kohta ja seda kindlasti ka täiendavalt arutatakse. lisaks sellele artiklid äh, kümme ja üksteist, mis puudutavad turvalisust ja muud, üks oluline teema siin tõstatus, mis puudutab lennuettevõtjate kaubandustegevust ja kohustusi seoses planeeringuinfo direktiivi ja üheksakümmend viis ja nelikümmend kuus direktiivist lähtuvad, et välistada olukord, kus karistatakse lennuettevõtjaid kaks korda. tundliku teema mõiste tõstatati samuti ja seda arutatakse ka edaspidi. mis puudutab andmete säilitamist artiklit üheksa, nagu kõik siin teavad, siis nõukogu lähenemine on erinev, parlament soovib, et nõukogu annaks äh, meile tõendeid ja komisjonile tõendeid, miks on meil vaja kaugemale minna komisjoni ettepanekust ja ka parlamendi poolt toetatud lähenemisest. üks olulisi prioriteete parlamendi jaoks oli vältida täiendavat killustamist Euroopa Liidu lõikes seoses käsitlemise ja säilitamisega PNR infoga. nõukogu toetab vähem ettekirjutavat lähenemist mis puudutab ka järelevalvemehhanismi artiklites kaksteist ja kaksteist A, üks probleem viitab sõnastus äh, vastuolu uue andmekaitse direktiiviga, aga parlament on selgelt välja öelnud, et meil on vaja konkreetset äh, lahendust broneeringuinfo kohta selleks, et äh, neid andmeid piisavalt kaitsta. ja lõpetuseks Euroopa Liidu äh, siseste lendude puhul äh, ütles nõukogu selgelt, et see on äh, samm edasi ja nõukogu ütleb, et see, et juhul, kui see sisse ei tule, siis see sea-, saa-, seab ohtu Euroopa Liidu julgeoleku, öeldes et, et kaheksakümmend protsenti broneeringuinfost teatud liikmesriikide puhul, kus need süsteemid paigas on, puudutavad just Euroopa Liidu siseseid äh, lende. komisjon ütles, et sätted selle valdkonna kohta on artiklis seitseteist, jällegi parlament soovib täiendavat infot selle kohta. samuti ma rõhutan, et selles küsimuses on parlament otsustanud välistada Euroopa Liidu sisesed lennud ja meil on vaja detailset ja jõulist seisukohta selles osas ja nõukogu peab komisjonile, parlamendile andma täiendavad tõendid selle vajaduse kohta. nagu te näete, esimees, siis me oleme käsitlenud paljusid olulisi teemasid juba esimese kahe kolmepoolse kohtumise käigus ja loodetavasti tulevikus saavutame me hea kompromissini, nagu ma sooviksin. järgmine kohtumine toimub kahekümnendal oktoobril ja annan eh, pärast seda peatselt teile nendest tulemustest teada. suur tänu, variraportöörid eh, kõigepealt ja Birgit Sippel kõigepealt, palun. Su-, vabandust, ütleb esimees. proua Holmaier. proua Sippel siiski kõigepealt need, kes asjale pihta ei saanud, siis äh, peab olema teatud järjekord, mille käigus äh, variraportöörid sõna saavad, aga igal juhul kõigepealt Birgit, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin viidata, mina tean seda kõige paremini, sest ma äh, pidasin läbirääkimisi selles osas, jah, loomulikult parlament lubas teha kõik, mis võimalik selleks, et selle aasta lõpuks tulemused saavutada. samal ajal mina usun, et arvestades äh, kohtulahendit andmete säilitamise kohta äh, seoses safe harboriga, peaksime me tegema kõik, mis võimalik äh, selleks, et tõesti head õigusloomet luua ja lõppude lõpuks saavutada tulemus, mis oleks kooskõlas põhiõiguste hartaga. ja selles osas ma loodan, et nõukogu Äh, loob rohkem äh, liha luudele, sest praegusel hetkel ei ole ühegi institutsiooni huvides äh, koostada direktiiv, mis ühel või teisel määral võiks sattuda kohtusse. nüüd teatud detailide osas keskenduksin ma järgmistele nõukogu väidab taaskord, et me peaksime vältima asjatut äh, finantskoormust äh, lennuettevõtjatele ja PIU-dele. see on väga huvitav, sest äh, mina leian, et PIU-de loomine iseenesest koos kogu tehnilise keskkonnaga oli oluline ja vajalik samm iseenesest Äh, puudutab äh, juba kõrgeid kulusid ja keegi ei väitnud, et see oleks asjatu koorem. seega ma loodan, et see ei tähenda, et andmekaitse ja proportsionaalsus viivad selleni. aga mis puudutab PIU-sid, äh, siis on väidetud, et ei ole mingisugust otsust seost selle ja, ja Äh, reisija vahel. loomulikult on otsene seos, sest aastaid on nad juba andmeid kogunud ja seega lennuettevõtja ei saa öelda, mis konk-, mida konkreetselt PIA, PIU teeb nende andmetega ja see puudutab seda. nüüd, mis puudutab äh, andmekaitseametnikku, nii nagu alati teiste arutelude, sarnaste arutelude käigus. ja loomulikult on väga hea, kui meil on andmekaitseametnik, aga kas see peab olema kohustuslik? loomulikult, sest kui see on vabatahtlik, siis ma olen täiesti kindel, et äh, teatud äh, liikmesriikides seda ei ole, seega see peaks olema kohustuslik ja miks mitte kui kõike tehakse hästi ja kui peetakse kinni kõikidest äh, reeglitest, äh, põhiõiguste hartast lähtuvalt, siis ei ole mingisugust põhjust äh, öelda ja alati on selge, et kõik on rahul. mis puudutab teatud lendu ja küsimus tõstatus kiiresti, nõukogu seda ei toeta aga võib-olla peale viimaseid uudiseid kohtus peaksime me seda veel kord väga tähelepanelikult analüüsima. ma tõesti loodan, et me oleme kõik õppinud sellest, et kõik institutsioonid äh, huvides on mitte lihtsalt seaduse loomine, aga hea õigusloome loomine, lähtudes põhiõigustest, äh, põhiõiguste hartas ja selles osas äh, ootame me järgmiseid äh, läbirääkimisi ja loodetavasti kolmepoolsed läbirääkimised liiguvad edasi. ja järgmisena Monika Holmajärv, palun. mina sooviksin kõigepealt raportööri südamest tänada selle eest, kui intensiivselt ja kui hästi on ta läbirääkimisi pidanud ning äh, komisjoni otsuseid ka ellu viinud. mina leian, et võib-olla peaksime küsima ka, kas nõukogu on üldse valmis andma meile rohkem täpsemat informatsiooni lendude kohta, et me saaks ning ka meile komisjoniga andma täpsemat infot, et me saaksime neid andmeid ühiselt vaadelda Schengeni taustal, siin ei ole alati vaja õiguslikku ekspertiisi, et hinnata, kas kõik vastab Schengeni nõuetele ja lepingutele. ma leian, et nõukogu hoiak on siin õige, kuid sellegipoolest me peaksime täpselt eeskirja, täpsed eeskirjad välja andma, sest vastasel korral on Davidil õigus, et Euroopa kohus eh, süüdistab meid jällegi ebatäpsete eh, tekstide koostamises või peab meie tekste parandama. Eh, teiseks, raportöör näeb ka võimalust et me saame tõepoolest aasta lõpuks valmis, president Hollande oma kõnes Euroopa Parlamendis meenutas samuti väga selgelt eh, seda vajadust eh, ning rõhutas julgeoleku küsimuste tähtsust. Eh, julgeoleku mõõde, millega me praegu silmitsi seisame, arvestades ränkasid atentaate, on tõepoolest murettekitav ning me peame siin edasi liikuma. kus ma olen kriitilisemat meelt, see puudutab eh, broneeringu infoüksustega seotud kulutusi, seda, kuidas andmeid seal käsitleda, siin ma suhtun nõukogu seisukohtadesse kriitiliselt, kui tegemist ei ole ekspertidega, kes teavad, kuidas andmeid nõuetekohaselt käsitleda, eh, kuidas seda liikmesriikides tehakse, kellel on pikaajaline kogemus, siis on tõepoolest problemaatiline, kui me nüüd siis kulutusi arutasite e, nimel e, siin mingeid piiranguid ette võtame, kui me personali kärbime, e, kui me vähendame nende õigusi, seda ei tohiks teha kulutuste vähendamise nimel. meil on vaja ikkagi tõeliselt häid broneeringuinfoüksusi ning tähtis on see, et äh, broneeringu info, andmete vahetamine oleks tõesti sihipärane ja äh, üleliigsed andmed tuleksid välistada. me peaksime äh, tõepoolest arvestama sellega, et meie personal on asjatundlik ning seetõttu on vaja võimaldada neile ka täpset tööd andmete käsitlemisel, et me peame selgelt ütlema, et kõige olulisemat, kõige suuremat osa nendest andmetest üldse ei vaadatagi, kuid matemaatilised valemid nõuavad seda, et potentsiaalsete ohtude tuvastamiseks on meil vaja palju andmeid ning ma loodan, et liikmesriigid saavad sellest aru ning lõppude lõpuks on ju tegemist ka tõhususe küsimusega ning ka sellega, et tagatud peab olema andmekaitse. mõlemad punktid on väga olulised ning ma ootan siin hea meelega ka tagasisidet. Thank you very much and Sophie Intervelt. suur tänu, Sophie Intervelt. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, sest kahjuks ma ei saanud käia kolmepoolsetel läbirääkimistel kuivõrd kätte on jõudmas äh, aeg, kus tundub, et me kõik peame ennast jagama mitme kohtumise vahel Brüsselis ja Brüsselist väljas ja kõik need kohtumised toimuvad ühel ja samal ajal. aga ma suhtun asjasse rahulikult. Timothy ja mina võib-olla kõiges äh, ei ole pärit, päris ühte meelt, eeldan ma siiski, et äh, ta veab neid läbirääkimisi äh, Äh, siiralt ja esindab tervet parlamenti. arvestades äh, hääletuse tulemusi meie komisjonis, arvan ma, et teie ülesanne on väga raske, liikumismanööver on väike ja võib ju küll olla nii, et äh, nõukogu tahab, et Euroopa Liidu sisesed lennud oleksid sees, ei ole see kuidagi osa mandaadist, mitte mingil juhul nii et minu meelest ei ole siin üldse mingisugust põhjust seda laekast avada. kui nemad tahavad eh, liidusiseseid lendu, lende sisse, siis nad peavad uue ettepaneku tegema, see ei ole praegu osa mandaadist. ja veel, väga selge tuleb olla nõukogu positsioonides, ka nendel on enamuse seisukohaga tegemist ainult, on ainult, on sealgi riike, kes ei ole nõus esitatud ettepanekuga ja seda arvestades on minu meelest ülioluline, et milline iganes on läbirääkimise tulemus, peab see olema juriidiliselt äh, vettpidav ja ei tohi jätta võimalust kellelgi asi vaidlustada. kui kodanik ei lähe kohtusse või vabaühendus, siis mõni liikmesriik ikka. nii et äh, lõpptulemus peab olema tõesti täiesti vettpidav juriidilises mõttes, aitäh! suur tänu. annaksin nüüd sõna uuesti raportöörile, mõned küsimused esitati, nii et Timothy. härra esimees, viidati üsna mitmele asjale ja see on kõik huvitav, me võtame selle kuulda. ma ei kavatse praegu spetsiifilisi vastuseid anda, tahtsin lihtsalt anda ülevaate selle kohta, kuhu me oleme sellega jõudnud, härra esimees sekkub tõesti, see ei ole küsimuste-vastuste voor, te ei peagi vastama igale küsimusele detailselt, see on lihtsalt ülevaade. kuivõrd saadikud on väga huvitatud, võivad küsimusi küll küsida, aga kolmepoolsete läbirääkimiste ülevaade tegelikult ähm, jätab vaba valiku teile. jah, härra Kõrgup jätkab, härra esimees, äh, ma tervitan seda võimalust äh, vaadata seda, kuhu me oleme asjadega jõudnud, aga asjad muidugi arenevad pidevalt edasi. on terve rida küsimusi, mis on eriti problemaatiliselt. on terve rida uusi punkte, mis on täna välja tulnud, Rahvapartei on üsna mitmele huvitavale asjale viidanud, millele peaks ka mõtlema ja ma ei alahinda sugugi oma vastutust kogu selles asjas. nii et võtsin kuulda kõik selle, mille kolleegid ütlesid, olen üritanud alati kogu selles protsessis olla nii abivalmis kui võimalik, me teame, et teatud asjadega on probleeme, aga, aga ma kavatsen samas vaimus jätkata ma loodan, et me jõuame millenegi, mis on juriidiliselt vettpidav, aga ma arvan, et täna ma rohkem ei peagi midagi lisama. see, mis öeldi, on, on huvitav, võtan arvesse ja annan kolleegidele ülevaate saavutustest. kolleegid, kell on küll üsna vähe, me lõpetame täna varem. me oleme rääkinud täna kolmest kolmepoolsest läbirääkimisest, tahtsin lihtsalt kolleegidele ja äh, ja meie personalile viidata. nii nagu profi, proua Sofi Intveld ütles, meie komisjoni töökoorem on tõesti väga suur. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on öö, äh, olnud asjaga kaasatud, meie liikmed on ära teinud väga-väga suure töö, suur tänu ka meie personalile, kes on nendel läbirääkimistel nii suurt rolli mänginud, sellist asja me pole varem näinud, et meil on neid nii palju paralleelselt jooksmas sekretäriaadi tööd üsna tihti vaadat-, võetakse iseenesestmõistetavana, aga nii see ei ole, meie komisjoni ees on väga suured tõsised küsimused, andmekaitsest oleme täna rääkinud terve pärastlõuna ja see töö intensiivsus on, on, on tõesti väga kõrge, nii et suur tänu kolleegidele, kes on selle asjaga tegelenud ja suur tänu ka meie meeskonna liikmetele härra Kirkhope äh, viitas küsimustele, need kolmepoolsed läbirääkimised äh, käivad ja küsimused lähevad muidugi täpsemaks, sest et äh, me hakkame nüüd rääkima edasi juba detailidest, aga mõned ja seega on vastused ilmselt ka täpsemad. täna me lõpetame natukene varem, suur tänu, kolleegid, ja kohtume homme kell üheksa, aitäh!